ENMi komisjon on äh, toonud sisse muudatusettepaneku teksti, mille on vastu võtnud parlament vastavalt kodukorra eeskirjale kakssada kolmteist lõige neli. selline muudatus, korrigendum, on vastu võetud kui kahekümne nelja minu-, eh, tunni jooksul mõni fraktsioon või siis vähemalt nelikümmend liiget ei tahaks, eh, ei avalda soovi see hääletuse läbiviimiseks. see korrigendum on eh, meie plenaari veebileheküljel kättesaadav ning see avaldatakse ka meie järgmise istungjärgi protokollis